Põhja-Korea. nüüd saavad sõna resolutsiooni autorid ja kõigepealt saab sõna härra Škrlets. suurepärane reeglite rikkumine, mida te teete meid on umbes nelikümmend viis inimest siin seitsmesaja viiekümne ühest, kes siin täna koos on, kas te võiksite selgitada mulle, härra president, miks need, kes äh, teevad jõupingutusi, et siia jääda, miks meile ei lubata äh, palun sõna vaba mikrofoni raames, kui te mingil põhjusel seda sõna otsustate anda, kas te ei arva, et oleks vähemalt viima-, oleks või vähemalt esmane viisakus äh, teatada meile algusest peale, kuidas kavatsete meile sõna anda või siis mitte. milline on teie äh, seisukoht selles valdkonnas? E, pani poseł e, myślę że akurat ja jestem tym przewodniczącym który e, stara się ma arvan olen see asepresident kes teile peaaegu alati või alati sõna annab te olete juba eelnevalt sõna saanud kui olete nimekirjas, saate sõna, siis kui ei, siis ei saa, rohkem ma sel teemal enam ei räägi. nii. ja igatahes nüüd annan sõna härra, härra raportöörile. gospodin škrlec gospodine zastupniče gospodine predsjedniče kus lugupeetud härra president, volinik, vabandust, vabandust, palun tähelepanu. Eh, härra Škõrletsit ei ole täna kohal suur tänu selle olulise informatsiooni eest härra Škõrletsit ei ole kohal, järgmisena saab sõna proua Adinolfi, palun. suur tänu teile, president. pean äh, autori, teise kaasautori nimel vabandama Ehm, mm, Korea tuumapomm, see sõna üksi paneb värisema, me ei saa eh, ainult hukka mõista minevikus toimunud eh, tuumakatsestusi, selleks et olla usutavad Euroopas, peaksime ka enda tuumapommid ära hävitama ja lakkama kauplemast nende riikidega, kus tuumapommid olemas on. peame olema usutavad ning veel üks äh, Äh, mõte on öeldud, et liikmesriigid tahavad kaasajastada oma tuumaprogramme, see puudutab ka Itaaliat. kavatsetakse asend-, vahetada välja seitsekümmend tuumapommi Vianus ja Gedis, mis äh, on siis uue põlvkonna pommid, mis hävitavad ka, äh, jääb, hävitavad ka selle, mis maapinna alla jääb. Euroopa äh, liit peaks tegema sama, mida teised, äh, sama, mis teisedki tuumarelva äh, valdkonnas, äh, võttes eeskujuks Ameerika Ühendriigid. järgmisena saab sõna härra Deva. ma räägin Korea delegatsiooni esimehena, minu raske südamega räägin sellest, mis Põhja-Koreas praegu toimub. olen äärmiselt mures ja kurb Äh, kuuldes, et Korea ähm, äh, režiim äh, pani plahvatama vesinikupommi. Euroopa Liit on teinud viimaste aastate jooksul palju tööd selleks, et taastada suhteid Põhja- ja Lõuna-Korea vahel. me lausa palusime mõlemal osapoolel rahulepingu koostada, sest nagu te teate, seda veel praegusel hetkel olemas ei ole kuid on relvarahu, mis kirjutati alla kuuskümmend kolm aastat tagasi ning äh, kogu äh, suhted kahe riigi vahel mm, võtavadki aluseks äh, relvarahu. mina olen aru saanud sellest, et relvarahu tähendab katkestust sõjas, mitte rahulepingut. üritasime ameeriklaste ja hiinlaste abil ja venelaste abil rahulepet koostada ning ma sooviksin äh, et meie suhted jääks avatuks Põhja-Koreaga, isegi kuigi nad mängivad väga ohtlikku mängu, mis eh, ei ole kasulik ei neile endile ega ka maailma rahule. Nad ei eh, saa üles ehitada uusi struktuure, kasutades eh, tuumarelvi, olles seal, seal, kui sealjuures nende elanikkond on näljas. uks peab jääma avatuks ja teen selle nimel ise kõik suur tänu, härra Teeva, kas te olete nõus vastama sinise kaardi küsimusele proua Grappinilt? härra Te-, eh, jah. proua Grappini, palun, teil on nüüd sõna. suur tänu teile. me käisime koos Koreas üritasime taas ähm, ähm, kaasa tuua lepituse kahe Korea vahel. kas arvate, et meie Euroopa Liidus võime üldse kuidagi mõjutada seda, mis Koreas toimub, või mõjutada nende lepitust? mina rääkisin lepitusministriga Lõuna-Koreas ja ta ausalt öeldes ei võinud eriti optimistlikuna. suur tänu, proua Grafini, selle küsimuse eh, esitamise eest. kui te vaatate kõiki neid küsimusi, mis selle asjaga seotud on, siis eh,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 meil ei ole isiklikke huvisid mängus, me soovime rahu lihtsalt, punkt, me soovime, et Põhja-Lõuna-Korea vahel oleks rahu ja kui me seda teeme, selle nimel liigume, siis äh, teeme ka edusamme, meil on erakordne roll meil on siin mängida. suur tänu. järgmisena saab Kristjan Preda sõna suur tänu teile, arutelu Põhja-Korea üle on väga oluline paljudel põhjustel, kõigepealt see me ühineme äh, hiljutiste tuumakatsetuste hukkamõistmisega, mis toimusid hiljuti Põhja-Koreas. Äh, Need mõisteti ka ÜRO peasekretäri poolt hukka, see on äärmiselt äh, suur oht kogu stabiilsusele Põhja-Korea poolsaarel. ja lisaks sellele esitati Sahharovi auhinnale ka korealase eest kandidaat, sest Jung on kogu oma elu pühendatud, pühendanud oma, oma äh, elu ehm, vabadusele kaitsele Korea poolsaarel. teda kahjuks ei valitud kandidaadiks. Ehm, ehm, Sahhrovi auhinna mõju sellele riigile ei ole sugugi mitte kujutluslik ja see aitab kodanikuühiskonnal tegevuses paremini osaleda, aga ma kutsuksin üles Äh, äh, kolleege, et nad toetaks korealasest äh, kandidaadi Sahharovi auhinnale, kunagi pole seni veel juhtunud seda, on absurdne, et see nii pole, sest Põhja-Korea on üks viimaseid totalitaarseid riike, oleme andnud olulistele isikutele selle auhinna, kuid ma arvan, et peaks nüüd kandidaadiks valima põhjakorealase, on oluline saata jõuline sõnum Koreale, sest, sest olukord seal riigis peab olema meie oluline teema välispoliitikas. proua Mogherini peab tähelepanelikult jälgima olukorda selles riigis, olema kontaktis ka selle režiimiga. soovin e, e, siiski öelda, et ma ei ole pessimist, kui räägitakse koht, kontaktidest selle riigiga, sest Põhja Korea jälgib meie tegevusi ja rahvusvaheline kogukond peab olema see, kes peab kasutama juhust, et võimalikult tõhusalt edasi käituda, aitäh. suur tänu teile. järgmisena saab sõna Mareite Šaake. suur tänu, president volinik, vesiniku Eh, pomm, mida kasutas Põhja-Korea jaanuari alguses, on hukka mõistetud ÜRO eh, Julgeolekunõukogu poolt, ka meie mõistame hukka sellise katsetuse, mis kahjustab rahuhuve Korea poolsaarel. hilisem, edasisi provokatsioone, eh, provokatsioonidest tuleb hoiduda, igal juhul tuleb jätkusuutlikult lõpetada ka igasugused provokatsioonid, rahus, kõnelused peaks jätkuma oleme väga mures ka inimõiguste olukorra pärast selles riigis, ka humanitaarolukord on äärmiselt raske. repressioonid on jätkuvad ning uurimiskomisjon on välja selgitanud, et inimõigu- eh, in,, inimsusvastaseid kuritegusid on seal korda saadetud. meil on vaja konkreetset rahvusvahelist tegevust selleks, et karistatumus lõpeks ning et kurjategijad läheks kohtu ette. samuti peaksime paremini Eh, suunama oma sanktsioone. rahvusvaheline kogukond peab veenma Hiina valitsust, et see kasutaks majanduslikult ja poliitiliselt oma mõjuvõimu, et ähm, Korea astuks sammu tagasi. samuti eh, eh, ole, peaks olema Hiina valmis võtma vastu pagulasi Põhja-Koreast. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Scholz kaheks minutiks. lugupeetud president, kallid kolleegid eh, on eh, maailmas konflikte ja arenguid, eh, mille puhul küsitakse, et milline on võimalus üleüldse poliitilist lahendust leida. Korea poolsaarel toimuv konflikt tegelikult ei kuulu nende hulga, me teame, milles seal on asi, me teame, kes seda konflikti kujutavad. me teame, et me võime, me üritame seda probleemi lahendada küll dialoogiga, küll lahendusega. kõigele vaatamata ei ole meil aga õnnestunud olukorras midagi saavutada. sõda ei ole küll tõeline võimalus seal, pigem on see retooriline väljend, mida kasutatakse. jah Äh, Põhja-Korea toime pandud relvakatsatust äh, lõi jällegi kõik rööpast välja, äh, aga mingeid kõnelusi ei ole, julgeolekunõukogu on kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal võtnud vastu resolutsiooni ja minu küsimus oleks selline, kas Äh, me oleme võib-olla Põhja-Korea lihtsalt aja jooksul silmist ka kaotanud, Põhja-Korea probleemid. Äh, me peame, me äh, peame tõesti tähelepanelikult jälgima, mis toimub. praegu on pall Põhja-Korea väravas me ei saa sellise režiimiga lihtsalt inimõigustest rääkida. selles riigis ei ole mitte mingisugust demokraatiat. me ei, selles riigis ei ole kodanikeühiskonnal mingit võimalust riigi elus kaasuda ja meie resolutsioon ei saa pakkuda ka mitte mingisuguseid poliitilisi lahendusi, ma arvan, et me peame välja tootma sellised suunised, mis tõesti võimaldavad meil välja töötada uue strateegia eh, selleks, et lahendada see protsess, mis juba nii pikka aega Põhja-Korea poolsaarel käimas on. aitäh ja nüüd saab sõna härra Panseri. aitäh, president. Eh, meie mõistame hukka Äh, selle tuumakatsetuse, mida äh, Põhja-Korea kuuendal jaanuaril läbi viis. me kutsume Põhja-Korea valitsust üles äh, ratifitseerima tuumarelva leviku peatamise lepingu, millelt ta kaks tuhat kolm oma allkirja tagasi võttis. me tahame, et sanktsioone tugevdatakse, et seda teeks ÜRO Julgeolekunõukogu. inimõiguste olukord selles riigis on samuti väga murettekitav see riik ei luba opositsioonil tegutseda, kõik peavad kuuletuma riigile ning äh, on, inimesi võetakse vastutusele riigivastaste kuritegude eest. ma arvan, et Põhja-Korea peaks andma vastust rahvusvahelise kohtu ees selle eest, mis toimub samuti tuleks tühistada Põhja-Koreas surmanuhtlus ning anda kodanikele võimalus vabalt ringi reisida, arvestades, kui tõsine on toiduga varustatuse olukord riigis. me kindlasti kutsume ÜRO-d äh, jätkama humanitaarabiprogrammidega, aitäh, aitäh ja nüüd Rahvapartei nimel saab sõna proua Šoidrova pooleteiseks minutiks, palun. aitäh, lugupeetud kolleegid, olukord Põhja-Koreas on väga tõsine. ma äh, käisin isiklikult Põhja-Koreas kümme aastat tagasi, äh, olin osa Tšehhi parlamendi delegatsioonist ning äh, nägin, kuidas autoritaarne režiim seal valetab oma kodanikele ja sulgeb uksed ülejäänud maailmaga kahe tuhande neljateistkümnenda aasta ÜRO dokumendi põhjal pole kümne aasta jooksul mitte midagi muutunud. Põhja-Korea inimesed kannatavad endiselt, neil ei ole piisavalt toitu, samas kui valitsus rahastab tuumarelvade väljatöötamist ning julgeolekutalitusi, mis oma kodanike järgi nuhivad desarmeerimisläbirääkimised, inimõiguste teemalised läbirääkimised on toppama jäänud Eh, samas on Põhja-Korea väga ilus riik, eh, tohutu potentsiaaliga, eh, see võiks hõlpsasti areneda samas suunas nagu Lõuna-Korea, sest Lõuna-Korea loodab endiselt, et lahendus leitakse, härra Scholz, lahendus peab tulema sellele konfliktile Põhja-Koreast. parlament hoiab silma peal olukorral ja mõistab olukorda väga hästi meie resolutsioonis öeldakse, et komisjon peaks kasutama oma äh, ekspertteadmisi, töötamaks välja uut strateegiat mm, Korea jaoks. niisiis, seistes silmitsi äh, suletud Põhja-Korea piiridega me peame tegutsema. aitäh. ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel Äh, härra Kristea. aitäh. tuumakeemia ja bioloogiliste relvade levik on ohuks rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule ning seetõttu mõistan ma hukka äh, Põhja-Korea poolt läbi viidud tuumakatsetuse kuuendal jaanuaril, see on suur rahvusvaheliste kohustuste rikkumine Äh, see on ÜRO resolutsioonide rikkumine ning tuumarelva leviku peatamise režiimi rikkumine. Äh, samuti tuleks lõpetada igasugune tegevus ballistiliste rakettide vallas ning teha lõpp igasugustele tuumaprogrammidele, mis Põhja-Koreas on. Põhja-Korea võimud peaksid täitma need kohustused, mis nad endile on võtnud, nad peaksid tegema koostööd äh, humanitaarorganisatsioonidega ja äh, peaksid võimaldama ÜRO inimõiguste raportööril juurdepääsu oma territooriumile. komisjon peab kasutama kõiki kommunikatsioonikanaleid Põhja-Koreaga, samuti humanitaarabiprogramme Põhja-Korea võimud peaksid kõigile kodanikele tagama toiduga varustatus, aitäh. aitäh. ma vabandan, aga ma peatan meie istungi kaheks minutiks, kaheks minutiks ma vabandan. ja jätkame nüüd härra Demesmaaker ECR fraktsiooni nimel. aitäh, president. ma loodan, et te tunnete ennast hästi. Põhja-Korea kolleegid Äh, pani maailma kaks nädalat tagasi värisema oma vesinikupommi katsetusega. Kim Jong-un äh, on äh, muutnud Korea ettearvamatuks. inimesed selles riigis on lihtsalt orjad, nende inimõigusi tallatakse jalge alla, kellelgi pole õigust arvamusevabadusele, poliitilisi vabadusi pole ollagi ning inimesi näljutatakse sihilikult, äh, äh, hukatakse. Äh, Hiina on isegi hukka mõistnud selle, mis Põhja-Koreas toimub. aga jah, mitte midagi ei tehta inimõiguste koha pealt. meie siin Euroopa Liidus ei saa vait olla meie äh, peame vastutama nende tuhandete ja tuhandete inimeste eest, kes nälgivad. Äh, kui me pilgu ära pöörame, siis on see liiga kerge. ja nüüd saab sõna proua Sarantsova ALDE fraktsiooni nimel, palun. aitäh, president. Äh, Põhja-Korea on tõesti kiireloomuline asi, mis ei kao kuhugi. iga kuu äh, me kuuleme jällegi, kuidas mõni inimene ebaõiglaselt on vangi pannud, kuidas mõni kõrge valitsusametnik on hukatud. me kuuleme sellest, kuidas Korea kodanikud surevad nälga ja seda kõike selleks, et sõjamasinal hing sees hoida. Põhja-Korea on groteskne riik ja see on veel pehmelt öeldud kaks nädalat tagasi nad teatasid, et neil on vesinikpoi-, vesinikupomm ja Äh, sellel nädalal äh, äh, Nad teatasid, et suudavad pohmelli ravida, mul jääb mulje, et Põhja-Koreas suudetakse kõike. ma arvan, et Hiina peaks lõpetama Põhja-Korea režiimi toetamise. see kurdab Hiina majandust, raiskab Hiina loodusvarasid ja see on häbiplekiks hiinlaste aule sellise režiimi toetamine ei tee kasu kellelegi ei regiooni ega Hiina julgeolekule, ainult ühtne ja rahus Korea toob rahu Kagu-Aasiasse, aitäh. aitäh ja nüüd EFTD fraktsiooni nimel härra Aanat, pool minu-, üks minut, palun. nagu enamik eh, demokraatlikke inimesi äh, arvan ma, et Põhja-Korea ei ole demokraatlik ja see ei tegutse oma rahva nimel. ei, me ei saa äh, käsitleda Põhja-Koread kui see tavalist režiimi, see režiim on üdini mäda. Nad äh, kasvatavad rohkem narkootikume kui toitu, inimesed kannatavad alatoitluse all. Äh, nad kiusavad taga dissidente mina äh, äh, paar kuud tagasi äh, üks leiboristide varikantsler tsiteeris Hiina, Hiina endise liidri Mao raamat, et inimest, kelle pärast hukkusid miljoneid inimesed, meil peaks olema häbi, et selline ekstremism Briti parlamendis aset leidis me peame võitlema Põhja-Korea poliitika vastu, selle ideoloogia vastu, millele see riik tugiseb ja ja peame kasutama ära kõiki organisatsioone, mis meie käsutuses on. aitäh. aitäh, Nicolas Bey, üheks minutiks, palun. Teie resolutsiooni eelnõus punktis kolm te ütlesite, et tuleb leida diplomaatiline lahendus Pyongyaniga. järgmises punktis räägite te uutest sanktsioonidest äh, Eh, samas on Põhja-Korea planeedi kõige isoleeritum riik juba eh, meil ei ole mingeid võimalusi selle kommunistliku diktatuuriga võitlemist, ma ei tea, mis mõtet on kehtestada uusi sanktsioone, mis muudavad ainult inimeste olukorra eh, hullemaks, jah, ma võib-olla olen paranoiline, aga me peame aru saama, et need kursi muutused mängivad tihtipeale Põhja-Korea propagandamasina kätesse me oleme näiteks äh, äh, tõdenud, kui ekslik võib olla meie poliitika, näiteks kui sekkusime omal ajal Pärsia lahe piirkonna konfliktid, et äh, ÜRO sanktsioonid on tihtipeale konflikte hullemaks teinud ja mitte neid lahendanud. laskem Põhja-Koreal endal leida lahendus oma probleemidele. aitäh ja nüüd saab sõna härra Frunzulitsa aitäh, president, kallid kolleegid, volinik, tahaksin avaldada tugevat toetust sellele resolutsiooni eelnõule, mis mõistab hukka eh, kuuendal jaanuaril läbi viidud tuumakatsetuse, tegemist on järjekordse tuumakatsetusega, mille see riik on läbi viinud ning eh, see on jällegi tõsiseks ohuks regionaalsele rahule ja julgeolekule. Need tuumakatsetused rikuvad ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone. ebaseaduslikud tuumarelvaprogrammid on väljakutseks rahvusvahelise tuumarelva leviku piiramise süsteemile ning võivad eh, piirkondlikke pingeid veelgi teravdada Põhja-Korea on oma rahva isoleerinud ja vaesusesse tõuganud oma eh, massihävitusrelvade programmide läbi ja ta peaks ilma igasuguste eeltingimusteta kuue osapoolega kõneluste juurde tagasi pöörduma. me ei tohi seda probleemi unustada, ma leian, et me peame sanktsioone tugevdama, ÜRO Julgeolekunõukogu peab seda tegema ja ma loodan, et lõppkokkuvõttes Põhja-Korea valib konstruktiivse tee ja suhtleb rahvusvahelise kogukonnaga, aitäh! aitäh! ja oleme nüüd jõudnud vaba mikrofoni vooru juurde. härra Pospišil, palun! lugupeetud president, daamid ja härrad, ka mina toetasin eh, seda resolutsiooni eelnõu, seda eh, nagu siin korduvalt on öeldud, on eh, Põhja-Korea riik, kus olukord halveneb. see on kommunistlik diktatuur, mis Äh, äh, sunnib oma kodanikke kannatama, äh, sajad tuhanded inimesed on koonduslaagrites, paljud inimesed nälgivad, surevad nälga. see riik ei suuda kahjuks pidada mitte mingisugust rahvusvahelist dialoogi ja minu arvates on tore, et me täna selle resolutsiooni vastu võtame üks ähm, asi, mis selles resolutsioonis on väga oluline, nimelt äh, see punkt, kus me kutsume Hiinat üles meid aitama, et Hiina avaldaks survet Põhja-Koreale, sellepärast et äh, Hiina on ainukene riik, millel on mingigi mõju Põhja-Korea liidritele. Hiina võiks siin tõesti olla oluliseks tegijaks ja aidata seda režiimi Põhja-Koreas muuta ning äh, panna neid austama vähemalt põhilisi inimõigusi. aitäh, härra Caputo järgmisena, palun aitäh, president. Põhja-Korea on üks kõige isoleeritumaid riike maailmas äh, ja seda äh, ka äh, vesinikpommi katsetuse tõttu. kuuskümmend aastat on see riik ähvardanud tungida oma naaberriikidesse, on ähvardanud USA-d. väga lihtne on öelda, et need viimased sündmused on lihtsalt poosetamine, see, see, seekord on asi tõesti tõsine. see on juba kolmas tuumakatsetus viimase kahe kuu jooksul. ja seda pärast seda, kui uued sanktsioonid kehtestati. Põhja-Korea ei tohiks niimoodi provotseerivalt käituda ja peaks koheselt loomuma oma tuumarelva ja ballistiliste rakettide programmidest ning austama kõiki rahvusvaheliselt võetud kohustusi Euroopa Liit peaks kutsuma üles ka Hiinat Põhja-Koreale mõju avaldama, sellepärast et ei tohi lasta olukorral veelgi hullemaks muutuda. me peame saavutama rahu ja stabiilsuse Korea poolsaarel. Äh, proua Pinto. Korea, Põhja-Korea probleemil on ainult üks lahendus ja seda ainult siis, kui suudetakse äh, mitmepoolselt äh, äh, kokkuleppele jõuda, ainult Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid ei saa asja lahendada, tuleb rääkida ka Jaapan, on ka teised riigid, kes võivad positiivselt panustada probleemile lahenduse leidmisele, räägin siin Venemaast ja Hiinast, kes olid minevikus Põhja-Korea olulised liitlased sest äh, Hiinat ja Venemaad ignoreerida ei äh, aita sugugi selle probleemi lahendamisse, vaid pigem võib seda süvendada ning tuumarelvastuse küsimus Põhja-Koreas ei ole lahendatav ainult retoorika abil, vaid on konkreetseid samme astuda. suur tänu. ja järgmisena saab sõna kolleeg Steti suur tänu teile, et meile sõna andsite. sooviksin rõhutada, et Põhja-Korea eh, rikub inimõiguseid. tegemist on kommunistliku režiimiga ja ta mitte ainult ei ohusta Korea poolsaart, vaid ka ülejäänud osa maailmast ning kommunistid üritavad rahvusvaheliseks muuta kommunisti, näiteks Tšehhi Kommunistlik Partei. mitte ainult ei ürita luua uut rahvusvahelist kommunistlikku parteid, vaid nad on ka põhjakorealaste liitlased ning nad kohtuvad nendega tihti Prahas. suur tänu järgmisena saab sõna härra Raadus. suur tänu teile, härra esimees, volinik. Põhja-Korea on riigis, riik, mis on alla kirjutanud enamusele rahvusvahelistest lepingutest, inimõiguste osas samuti ja ta rikub neid pidevalt, nii et äh, kutsuda neid äh, üles respekteerima ÜRO äh, Ehm, julgeolekunõukogu resolutsiooni rahvusvahelist õigust ei aita. õnnetuseks ei aita ka seega, eh, kui aitab, kui Hiina kasutaks oma mõjuvõimu Põhja-Koreas, sest ta teeks seda vastavalt oma huvidele. ainus tõeline lahendus oleks koordineeritud rahvusvaheline tegevus, mida aga pole, sest eh, naaberriigid ei ole suutnud kokkuleppele jõuda. hoolimata sellest toetan ma resolutsiooni ja kutsun üles Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni eh, jälgima olu, inimõiguste olukorda Põhja-Koreas ja eh, tema katseid stabiilsust maailmas ohustada. Kristiina Morvai, palun. suur tänu teile, härra asepresident ma loodan, et äh, saate, tunnete ennast varsti paremini ja äh, pöördun komisjoni poole. selles äh, resolutsioonis punkt neli räägib Euroopa Parlamendist ja meie üleskutsest rahvusvahelise kogukonna suunas, et me hakkaks tegutsema ja ei äh, lubaks kommunistlikel diktaatoritel karistamatult äh, edasi tegutseda. härra volinik, kas äh, ma mäletan nüüd õigesti, et on palju ekskommunistlikke riike Euroopa Liidus osales liikmesriikide läbirääkimistel, liitumisläbirääkimistel, kas kutsuti üles et, et need kohutavate kommunistlike kuritegude sooritajad viitaks kohtute ette. kas ma mäletan õigesti või valesti või me räägime lihtsalt topeltstandarditest? suur tänu. järgmisena saab sõna härra Paet põhimõtteliselt me võiksime igal oma täiskogu istungil inimõiguste rikkumise punkti all põhja koreast rääkida ja nii juba aastaid mis näitab et äh, tegemist on äärmiselt keerulise probleemiga muidugi ennekõike põhja korea enda inimeste jaoks aga nagu märgid näitavad see oht äh, muutub järjest suuremaks ka ümbritsevatele riikidele. kahjuks viimastest aastatest võib õppida sellest kuidas äh, maailm on maha maganud mitu probleemi eh, selles mõttes et kui oleks õigel ajal sekkutud oleks suurem häda jäänud olemata. ma kardan et põhja koreaga võib minna täpselt samamoodi et arutatakse räägitakse aga need kes suudaksid avaldada tegelikku survet põhja koreale on tagasihoidlikud pean ennekõike silmas hiinat teatud määral ka venemaad. muidugi euroopa liit ja teised maailma riigid eh, peavad õppima viimaste aastate vigadest viimaste aastate mahamagamistest ja mitte laskma juhtuda põhja koreaga sedasama õnnetust et tagantjärele tagajärgedega tegelda on juba hoopis keerulisem. Äh, suur tänu ja nüüd saab sõna härra volinik suur tänu, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed. Euroopa Parlament jälgib väga murelikult äh, tõsiseid inimõiguste rikkumisi Korea Rahvavabariigis äh, äh, nagu seda on ka dokumenteerinud ÜRO uurimiskomisjon kahe tuhande neljateistkümnenda aasta raportis. on vaja kiiresti süstemaatiliselt struktuurselt tegutseda Põhja-Koreas tegemist on moraalse ja õigusliku kohustusega, samuti on tegemist praktiliselt vajaliku tegevusega, sest praegune olukord võib kaasa tuua pikaajalise ebastabiilsuse selles piirkonnas. tahaksin meenutada ka seda, et mõningad uurimiskomisjoni tulemused näitavad isegi võimalikele inimõiguste, vabandust, kuritegudele, inim-, inimsusvastastele kuritegudele ja ÜRO Julgeolekunõukogu leiab, et äh, Põhja-Korea tuleks kaevada rahvusvahelise ähm, inimõiguste kohtusse. ja äh, praegu äh, üritavad, üritatakse teha kõik, et tähele, rahvusvahelise kogukonna tähelepanu keskenduks Põhja-Koreale ning Euroopa Liidu eesmärk ei ole mitte ähm, tähelepanu pälvida, vaid meie esmane tähelepanu on konkreetseid edusamme saavutada ning see ongi kõige tähtsam. Euroopa Liit finantseerib eh, juba paljusid toidutervishoiu, samuti veepuhastuse eh, ja eh, muid küsimusi Põhja-Koreas, et aidata kõige haavatavamaid inimesi selles riigis, muuhulgas ka lapsi la,, lastekodudes ning puuetega inimesi ja samuti ka haavatavaid äh, põllumajanduskogukondi. Euroopa Liit on valmis veel rohkem tegema, valmis ka koostööd tegema Põhja-Koreaga, kuid ainult siis, kui äh, hakatakse usaldusväärselt, usutavalt, jätkusuutlikult äh, oma tõsiseid inimõiguste rikkumisi parandama. kui Põhja-Korea otsustab et tõesti otsustab parandada inimõiguste olukorda, tehes koostööd ÜRO inimõiguste mehhanismidega, siis suudab ta ka saavutada eh, tõelist julgeolekut ning eh, see tähendab seda, et tuumarelvad ei pea kunagi kasutusele tulema, kuid eh, Korea hiljutised tegevused, see muuhulgas tuumapommi katsetamine, näitavad, et me ei ole õiges suunas liikumas ning äh, meie äh, koostöövõime sellega seoses on tõsiselt piiratud. Põhja-Korea peab keskenduma inimõiguste reformidele, äh, mida nõuavad tema või vajavad tema kodanikud, mitte keskenduma illegaalsetele sammudele, mis tekitavad ebaturvalise olukorra, mis on kõigile kahjulik otrzymałem. suur tänu teile, volinik. me oleme saanud seitse resolutsiooni ette